daamid ja härrad, kõigepealt äh, palus härra Svoboda sõna kodukorralises küsimuses, olge head, härra Svoboda. võtke istet, head kolleegid. härra Svobodal on sõna. härra president, äh, teen lühidalt. Äh, sel hetkel, kui me oleme siin kohtumas endine Küprose president äh, maetakse. ta ei ole meie poliitilise fraktsiooni osa, aga ta võitles selle eest, et Küpros saaks Euroopa Liidu liikmesriigiks ja ma tahaksin tuletada meelde meie koja liikmetele, et äh, väga oluline isiksus, kes on võidelnud selle eest, et Küpros saaks Euroopa Liidu liikmeks, äh, tema matuseteenistus toimub Küprosel käesoleval hetkel. suur tänu, härra Svoboda. Äh, presidendi perekonnale saatsin ma ka Euroopa Parlamendi kaastunde avalduse. tahaksin rääkida päevakorralisel teemal. nimelt äh, härra äh, kolleeg Udžias palus sõna päevakorra küsimuses. aitäh, härra president, täna on väga oluline päev parlamendi jaoks, kuid paraku eile, eile, eile õhtul äh, käis läbi tsüklon läbi minu regiooni, läbi Sardeenia ja tegi laastamistööd eriti just minu kodulinnas ja kümned inimesed on surnud. ja mina tahaksin üles näidata solidaarsust ja palun, et äh, lisaks sellele, mis puudutab meie solidaarsusfondi äh, õigusakte, et meie parlament ja härra Baraccio ja Beryl Blinger ühinevad minuga, et äh, me meenutaksime ühe minuti jooksul neid õnnetuse ohvreid, kes jäävad meie mõtetesse ja meie tegevuste keskpunkti, seega ma paluksin ühte minutit selle üle mõtisklemiseks, aitäh. härra Udžes, suur tänu selle viite eest, ma tulen kohe selle juurde tagasi ütleb härra Schultz, sellepärast et mul on veel teisi teadaandeid ka äh, selles kontekstis. Äh, kolleeg äh, Baratšusi, teie palusite samuti sõna, teil on nüüd sõna aitäh, härra president, nagu minu kolleeg Ujias ütles, siis äh, minu regioon äh, Sardiinia on jäänud äh, tsükloni meelevalda ning juba kümneid surnuid on praeguseks leitud ning samuti on ka põllumajandussektor saanud väga suuresti kannatada. nii et mina paluksin, et selleks, et meie valu väljendada, tahaksin ma ühe väljakutse teile suunata. ma tahaksin, et parlament viiks oma sõna komisjoni ja nõukogule, et äh, ülesehitustöödeks äh, võetaks äh, kasutusele Solidaarsusfondi abil vajalikud vahendid, aitäh! suur tänu, proua Baratšuu! institutsioonid on siin kohal ja seetõttu ma arvan, et nii nõukogu kui ka komisjon äh, said sellest äh, üleskutsest osa. härra Morganti soovis veel sõna ja ma kujutan ette, et see on samal teemal, see sõnavõtt. olge head. aitäh, härra president, samuti tahaksin väljendada oma äh, solidaarsust Sardiinia elanikele kes näitavad äh, välja traditsioonide kaitset äh, ja on väga suuremeelsed inimesed, seega ma ühinen kolleegidega, väljendamaks äh, oma kaastunnet ja solidaarsust, ma loodan, et parlament andaks ennast kõik, et Sardiinia elanikke aidata. härra Turmes, kas teie ka tahate sellel teemal sõna soovite? olge head. ja head kolleegid, loomulikult me peame olema solidaarsed Sardiinia inimestega. aga olgem ka teadlikud selles, et tegemist on väga ekstreemse kliimasündmusega, sarnaselt nagu sellele, mis toimus Filipiinidel. esimest korda on üleilmne kliima soojenemine reaalsuses näha. That... ja selles valguses ma loodan, et mõningad teie hulgast mõtlevad ümber ka oma positsioonid nendes küsimustes, kui see aeg on käes. suur tänu, härra Turmes, ütleb äh, president Schulz härra Kavada, teil oli kodukorraline küsimus. Äh, aitäh, ma teen väga kiiresti. Äh, tahaksin äh, paluda, et, et te liituksite sellega, mida ütles härra Svoboda, ma räägin kahest Prantsuse ajakirjanikust, kes kümmekond päeva tagasi Malis terroristide poolt tapeti, see oli kogu maailma üldsusele tohutu šokk Eh, ning ma paluksin, et härra president, eh, parlament eh, mälestaks leinaminutiga ka neid kahte ajakirjanikku. tahaksin teid juba ette tänada, härra president ich weise darauf hin meine ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, kallid kolleegid, et ükski teie sõnavõtt ei olnud praegu koda, kodukorraline, isegi kui täiesti õigustatud on nende sõnavõttude tegemine siin. ja seetõttu ma tahaksin paluda kolleegidelt erinevatest riikidest, kes on mures olukorra pärast Malis aga mind paluti väga paljude ajakirjanike poolt korrata siin seda, mida ma olen isiklikult juba rohkem kui ühe nädala teinud. nimelt Gilles Dupont ja Claude Verlot perekonnaga äh, suhelda, tegemist on äh, Prantsusmaa rahvusvahelise äh, kanaliga. me tunneme neile kaasa, nende peredele, mõlemad ajakirjanikud oma ajakirjaliku töö ja karjääri jooksul ning äh, Mali äh, konflikte käsitledes ja sõnumeid edastades äh, on nad tapetud väga brutaalsel moel Malil. Need kaks ajakirjanikku seisavad väga paljude ajakirjanike eest, kes inimeste allasurumise ja sõja mm, sõnumite edastamise kallal tööd teevad ja seetõttu tahaksin välja kuulutada leinaminuti nendele kahele ohvrile. see on leinaminut neile kahele ning peab üles näitama ka solidaarsust nende pereliikmetele, aga see kehtib kõikide nende ajakirjanike suhtes samuti, kes vaba sõna ja vabaduse sõnumite saatmisel oma eluga riskivad solidaarsust üles näidates ning ka Sardiinia katastroofi ohvreid mälestame me sellega seoses, nii et olge head, Leina, minut suur tänu. pädev komitee, komisjon on äh, vastavalt kodukorra reeglile kakssada kuusteist lõige neli korrigendum esindanud ning see on vastu võetud, kui see kahekümne nelja tunni jooksul vastutatud ei saa ühegi fraktsiooni poolt või neljakümne parlamendiliikme poolt Eh, siis seda hääletatakse ja te näete seda ka seanss on direkt eh, Euroopa Liidu eh, Parlamendi kodulehel. nüüd hakkame hääletama ja edasi Galfini ja Tehane raport, mitmeaastane finantsraamistik, tegemist on kvalifitseeritud häälete enamusega hääletatava raporti teemal ning see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud?